head kolleegid, teeme algust, sellepärast et pärastlõunane päevakava on väga täis. olge head, võtke istet. ja klapid pange palun ka pähe, kui vaja. nii et austatud kolleegid alustame tänast pärastlõunat ja teeme seda ühtse koosolekuga koos Ahveti kolleegidega. ma näen, et siin on nii välisasjade komisjoni kolleegid kohal, mõned küll, aga siiski. tere tulemast täna pärastlõunal ja proua Koosta on oma vabandussõnad öelnud edasi tema on kultuurikomisjoni poolne raportöör selle raporti puhul. kahjuks aga ei saa ta täna siin kohal olla, sellepärast et äh, Rooma lepingu kuuekümnenda aastapäeva tähistustseremoonia äh, ei ole paraku lubanud tal meie koosolekul osaleda. ja kuna ta on Roomas, siis saame me ju kõik aru, et ta tõepoolest tänasel päeval peab just nimelt Roomas olema. ma tean et ta meie kolleegi äh, Julie Wardiga koos äh, seda koosolekut ette valmistas ja tema mm, ehk siis Julie Ward võtabki kohe sõna äh, proua Kosta asemel. pean vabandama ka sellepärast, et Elmar Brokk, teine raportöör, on öelnud, et tuleb veerandtunnise hilinemisega, aga kuna meie ajakava on väga täis, siis otsustasime, et hakkame pihta ja siis äh, tuleb ta kindlasti ja liitub meiega veidi hiljem. alustame päevakorda siis äh, päevakorrapunktiga üks, mis on meie päevakorra kinnitamine. vaatan siin äh, ringi ja tundub, et selle päevakorra suhtes ei ole kellelgi mingit vastuväidet, siis on see praegusel kujul vastu võetud. siis juhataja teadaanded päevakorrapunkt kaks, tahaksin öelda, et meil on täna tõlge Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hollandi, Inglise, Taani, Kreeka, Hispaania, Tšehhi, Eesti, Ungari, Leedu, Poola, Sloveenia, Bulgaaria ja Rumeenia keelde. ja ma tahaksin tuletada teile ka meelde, et meie koosolekut kantakse üle ka internetis. kolmas päevakorrapunkt. siin on meil viimase ühtse koosoleku üheksandal jaanuaril kaks tuhat seitseteist protokoll olemas, peame selle eh, heaks kiitma. kas on selle kohta kellelgi mingisuguseid märkusi, on kellelgi muresid, tahab keegi kaevata millegi üle? tundub, et ei ole. sellega arvan ma, et on ka meie käesolev protokoll heaks kiidetud. ja jõuamegi neljanda päevakorrapunkti juurde mis on tegelikult siis tänase ühtse koosoleku põhjus ka. tegemist on algatusraportiga Euroopa rahvusvaheliste kultuurisuhete Euroopa Liidu strateegia. Ahveti komisjoni nimel on raportööriks Elmar Brokk ja kultuurikomisjoni nimel Silvia Kosta mõlemad raportöörid juba üheksandal jaanuaril esimesel arvamuste vahetusel andsid väga selgelt mõista, millises suunas nad oma raportiga tahavad edasi tööd teha ning sellest ajast on terve rida arutelusid peetud ja mõlemad raportöörid on omad äh, ettepanekud teinud äh, selles raporti projektis, mis teie ees on. see on väga tähtis, me ju kõik teame, kuivõrd tähtis on kultuur rahvusvahelistes suhetes ja tegemist on sellise valdkonnaga, mis vaikselt-vaikselt hakkab ka edasi arenema. enne, kui ma annan mõlemale raportöörile sõna, äh, annaksin äh, sõna Anders Vististenile, kes on äh, Ahveti komisjoni aseesimees. tegelik ase, tegelik esimees David McAllister on vabandanud, et ei saa täna pärastlõunal siin olla. härra Vistisen, teil on sõna, suurepärane, et olete tulnud. suur tänu, esinaine aitäh, et olete selle ettekande teinud, mis puudutab kultuurikomisjoni nimel seda raporti projekti. nagu ütlesite, on kultuur väga oluline äh, rahvusvahelistes suhetes. meie usume, et uute lähenemiste leidmine diplomaatiale on oluline, eriti just kultuuridiplomaatia valdkonnas. see aitab tõkkeid vähendada Äh, arusaamist suurendada ning koostööd äh, suurendab ka erinevate kogukondade vahel. nüüd ma teeksingi algust, annaksin kahe raportorile sõna, äh, saame kohe Julie Wardiga algust teha, kes proua Kosta nimel räägib, kes nagu öeldud, ei ole kohal. viis minutit on teil kõneaega. suur tänu kuuskümmend aastat pärast seda, kui Rooma leping äh, alla kirjutati, on Euroopa ees uued väljakutsed, mis puudutavad äh, rahumeelset koosolemist maailmas, äh, suured kriisid, identiteedi- ja väärtuskriisid. kui Euroopa Liit tahab olla üleilmseks tegijaks ja väärt oma Nobeli rahupreemiat, peab ta alustama algusest, oma baasväärtusest ning kultuuripaljususe rikkusest dialoogi, arengu ja rahu vankri ette tuleb need rakendada maailmas ning ekstremismi ja natsionalismi vastu võidelda. meie usume, et kultuur peaks olema neljas sammas säästliku arengukavast koos keskkonna, majandus ja sotsiaalsammastega. ilma selleta, et kultuuriõigusi toetataks ligipääsu teadmistele ja kultuurile, ilma kultuurilise väljenduse vabaduseta ja dialoogita ei saa olla kultuur ennast taastootev ning äh, konfliktid äh, aina süvenevad. viimastel aastatel oleme seetõttu kutsunud komisjoni üles äh, Euroopa kultuuri- ja hariduspoliitikat taaskäivitama kümne prioriteedi läbi. identiteetide tuvastamine ja lähimuspõhimõtte ja paljususe tuvastamine Äh, just loomemajanduse ja kultuuritööstuse vallas on vaja ära teha midagi, kultuuritegevust on vaja toetada uurimistegevuses ja ühtekuuluvuspoliitikas. ka Euroopa digitaalses strateegias peab see dimensioon olema ning Euroopa kultuuripärandit tuleb alal hoida. Euroopa äh, kultuuripärandi aasta on ju aasta kaks tuhat kaheksateist ja see kaks tuhat kaheksateist võikski olla esimene hea võimalus praktiseerida reaalselt seda, mida me täna siin arutame on üleüldine konsensus selles osas, et Euroopa Liit mängib üliolulist rolli rahvusvahelises poliitikas ja et see mängib ka aina olulisemat rolli maailma poliitika asjades. kõrge esindaja on vastava avalduse samuti teinud ja ka pädev volinik. me äh, kultuurikomisjoni algatusraportis juba kutsusime sellele üles aastal kaks tuhat üksteist, selleks, et kultuuridimensioon oleks ka välisasjades kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat neliteist. kahe tuhande neljateistkümnenda ja viieteistkümnenda aasta nõukogu järeldused Itaalia ja Luksemburgi eesistumise ajal olid samuti kutsunud üles kultuuridiplomaatia tugevdamisele ma arvan, et seda algatust on vaja kindlasti Elmar Brokiga jagada, endine Välisasjade Nõukogu esimees, sest meil on tugevat äh, alliansi vaja kahe äh, komisjoni vahel niimoodi, et rahvusvahelised äh, kultuurisuhted saaksid toetatud liidu tasandil, ka Euroopa Liidu liikmesriikide tasandil, kohalikul tasandil ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt rahvusvaheliste poliitika ja äh, algatuste ja koostööalgatuste toetamine, mis süvendaksid dialoogi ja alt üles rohujuure tasandilt lähenemist kommunikatsiooni võti on selles, et esimest korda on meil tegelikult ülevaade kõikidest allikatest, tegevustest, programmidest ja projektidest, mida äh, toetatakse rahvusvahelisel areenil rahv-, äh, Euroopa Liidu poolt ja kultuur on seal ühiseks nimetajaks. ma olen selle teatise meelt mis tuvastab äh, prioriteetsed valdkonnad, äh, mida tuleks edasi teha. esiteks, äh, säästliku majanduse ja sotsiaalarengu jaoks on just kultuur mootoriks. seda oleme rõhutanud ka oma raport, raportis, öeldes, et vaja on loomemajandussektori ja kultuuri ühtset strateegiat Euroopa Liidus. kultuuridialoogi teiseks on vaja rahumeelsete suhete säilitamist, jällegi, meie oma raportis rõhutasime ka seda, et kultuuripaljusus on oluline äh, sealhulgas ka äh, haritus, teadlikkuse tõstmine ja Euroopa Liidu väärtuste äh, rõhutamine, siis kultuuripärandi alalhoidmine kolmandaks. me oleme selle poolt, et kultuuripärandit tuleks alal hoida ja kaitsta, sellepärast et see on meie majanduse, turismi ja ühiskonna kaasatuse äh, aluseks. paljud ühiskonna osad ja vabakonna organisatsioonid mängivad kultuuridiplomaatias olulist rolli. ka Euroopa Komisjon oma erinevate peadirektoraatidega välisteenistus, Euroopa Liidu delegatsioonid, liikmesriikide delegatsioonid, liikmesriikide kal-, äh, rah-, kultuuriinstituudid, äh, äh, ka näiteks UNESCO ja teised platvormid. meie lähenemine peaks olema palju sidusam, koostöö sealhulgas, et kasutada ära maksimaalselt meile pühendatud ressursse. meie arust on mo-, mobiilsusprogrammid väga olulised, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Erasmus pluss, sellepärast et need on äh, Äh, teavitus- ja kommunikatsioonikanaliks äh, ja aitavad ideid vahetada, ükskõik kust kohast on inimesed pärit, milline on nende etniline taust, kultuuriline või usuline taust. kõik see aga ei avalda mulju, et ei avalda mingisugust mõju, kui me ei saavuta mingisuguseid käekatsutavaid äh, tulemusi või kui need tulemused avalduvad liiga kauges tulevikus. me oleme struktureerinud oma raporti neljas valdkonnas eesmärk, haldusstruktuurid, inimeselt inimesele suhtlemine ja Euroopa Liidu strateegia ja keskendume eriti just esimesele kolmele. meie eesmärkides oleme me rõhutanud teatud äh, Äh, teatud põhimõtteid, äh, kõneleja vabandab, ütleb, et äh, originaalteksti kirjutas itaallane, nii et väga pikk ja veniv, aga ma püüan kiirendada ja loeb kiiremini. tahame toetada koostööd erinevate riikide ja rahvuste vahel, tagada kultuuridevahelist dialoogi, konflikti ennetust, õigusriigi põhimõtete alalhoidmist, vastastikust arusaama, inimõigusi, põhiväärtuste austamist, me peame ka lähimuspõhimõttest ja proportsionaalsuspõhimõttest kinni pidama kultuurivaldkonnas, aga me peame rõhutama, kuivõrd tähtis on koostööd teha ja me kutsume üles tõhusaks rahvusvahelise kultuurisuhete strateegia arendamiseks Euroopa Liidus, see on oluline, see on oluline esimene samm. kultuuriõigused peavad olema samuti toetatud, neid tuleb näha põhiinimõigusena, sellepärast et kultuur äh, sisaldab meie jaoks väga olulist äh, säästliku arengu sammast äh, koos, nagu öeldud, majandusliku ja keskkonnadimensiooniga. siin räägitakse ka haldusstruktuuridest ja meetoditest, ma ei hakka seda ette lugema, ütleb kõneleja, aga need on väga olulised teatud tegevuste jaoks. ja lõpetuseks ma tahaksin veel kahte asja äh, rõhutada inimeselt inimesele lähenemise puhul. piiriülesed ja ühtsed projektid peaks olema kaasatud äh, tulevikustrateegiate jaoks, näiteks äh, Lux äh, auhinnad, äh, kultuuriprogrammid ja kultuuripealinade projekt ning erinevate kohalike osalejate kaardistamine, vaja on kaasata kodanikke ja vabakonnaorganisatsioone niimoodi, et kohalik ligipääs oleks olemas programmidele ja et oleks võimalik kasutada võimendusefekti, mida inimesed saavad osaledes. me peame kasutama ära neid võrgustikke ja meetodeid, mis juba olemas on ning tuleb arvestada kõige selle puhul ka soolist tasakaalu. Silvia on veendunud, et meie kõik töötame koos, et seda raportit luua ja ma olen kindel, et me teeme seda, ütleb kõneleja, seda me just teeme siin nii kultuurikomisjonis kui ka parlamendis. tahaksin tänada kõiki variraportööri nende panuse eest äh, Euroopa ees olev kriis toob esile väljakutsed, aga tegelikult on see kriis ka võimalus. keskendume hoopis sellele võimaluse poolele ja kasutame praegust äh, hetke positiivselt ära. suur tänu selle suurepärase äh, ettekandmise eest, äh, ütleb esimees ja nüüd Ahveti komisjoni nimel palun härra Prokk. suur tänu teile, esimees, austatud kolleegid Eh, kui ma nüüd olen kuulnud ära selle ettekande, siis ma olen täitsa eh, veendunud, et see on hoopis parem raport, kui ma arvasin, et see on. ma ei teadnud üldse, kuivõrd palju me oleme kõike sinna sisse pannud eh, juba stardipositsioonilt, aga ma arvan ja tahan siin kinnitada seda, et kultuuripoliitika on väga tähtis ka just välisasjade ja välispoliitika aspektist lähtuvalt. tõsi on see, mis praegu siin ette loeti, et kultuur on midagi inimesi siduvat ja sellel on konflikti lahenduspotentsiaal ka rahvusvahelisest dimensioonist. kultuuri tuleb näha kui inimesi ühendavat ja mitte eristavat äh, ja eemale tõukavat äh, jõudu. ja niimoodi on võimalik ka tänavases äh, rahvusvahelises poliitikas ja kaubanduspoliitikas käituda. mina ise ütleksin, et kui mina lähen näiteks poliitilisi asju ajama, arutelusid pidama välisriikidesse, siis esimene asi, mille peale mõelda ja näha, on riikide kultuur ja ajalugu, see on väga mõjus asi, vaja on aru saama just riikide taustast, kultuurist ja ajaloost, sellepärast et kaubandusasjad ja majandusnumbrid muutuvad, aga kultuur kui selline on hoopis rohkem riiki mõjutav ja riigi asju vermiv kui teised eluvaldkonnad. ja võimalused nii riikide vahel kui ka ühiskonna sees olla modereerival positsioonil, äh, sellel on ka tegelikult kultuuridimensioon väga äh, tihedalt olemas. ja see on ju ka Euroopa Liidu tekkeloo juures tähtis on öeldud, et Euroopa kultuurid on peamiselt ühisosa kultuurid ja oluline on see, et üks riik ei sõidaks teistest üle. ja selle tulemuseks oleks äh, natsionalism ja kui me vaatame tänaseid Le Penne äh,, Villerseid ja teisi, siis me näeme seda, et nad rõhutavad seda väikest osa erisusi, et öelda, mikspärast on number üks riik just kas Prantsusmaa, Holland või Saksamaa. ja see on täitsa mõttetu me peame ka Euroopa Liidus ja rahvusvahelisel areenil aru saama, et see, kus kultuur meid eristab, ei ole selles osas, kas mõni rahvas on teistest kõrgemal või allpool, vaid äh, tegelikult need erisused peavadki jääma, need erisused on head. nii Euroopa Liidus kui ka riikide ja rahvaste vahel üldiselt maailma areenil kui me saame aru, et meil on see erilisuse hetk just mitmekesisuses peidus, siis see on ainus ja õige alguspunkt, kust kohast me saame hakata pingeid lõdvendama. ja see, mida Erdogan praegu vastuoluks või meile vastu püüab teha, on see, et ta peab oma valimiskampaaniat ja rõhutab erinevate rahvaste erinevaid moraale ja väärtusi ja see on alati halbade asjade alguspunktiks. igal pool maailmas. ja sellepärast ma usun, et see teadlik kultuuri rakendamine ühendamiseks on oluline. see on pehme jõud ja kui me seda õigesti kasutame, siis saab see täpselt samamoodi mõjuda nagu teised instrumendid välispoliitikas. ja näiteks, kui on akadeemikute või tudengite või õppurite vahetusprojektid, siis sellel on pikaajaline mõju inimestele, kes, ja see mõjutab nende käitumist näiteks ka kolmkümmend aastat veel pärast seda vahetust. kui meil on Euroopas insenerid, näiteks äh, Vaikse ookeani piirkonnast, kes tulevad äh, siia ja äh, vahetame omavahel akadeemikuid need on inimesed, kes siin õpivad ja kui nad saavad äh, siis äh, kolmkümmend aastat tagasi luua masinaid, müüa ja osta neid nende riikide vahel, kus nad on osalenud õppeprogrammis, siis on see kõigi jaoks rikastav, ka majanduslikult rikastav. nii et äh, kultuur on midagi head ja kena. see ei ole mitte ainult teatrietendus või miski muu, aga kultuur on asi ka, millel on väga praktilised järelmid. ja sellisel moel saame me ka osalisi Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriigi tasandil äh, kasutada. ja ma arvan, et just sel põhjusel on see samuti tähtis, et liikmesriigid saavad anda suuna Äh, poliitikasuuna, nii nagu delegatsioonid meie riikides, et me saame ka anda võimaluse liikmesriikidele oma kultuuri esitada ja esitleda. ma arvan, et see on eriti tähtis just väiksematele liikmesriikidele. näiteks äh, Prantsuse instituut või Goethe instituut, äh, väiksematel riikidel on ilmselt ka samasugused organid, aga kõige väiksemate riikide jaoks maailmas ei ole selline asi peaaegu võimalikki. Neile tuleb anda võimalik Äh, võimalus ennast esitleda, see tuvastab ja suurendab nende identiteeti, eriti just väiksemate riikide puhul, ning tugevdab ka Euroopa Liidu kuvandit, et me saame nendest erisustest aru ja ühtselt võtame neid käsitleda. ja sellepärast olen nõus nende asjadega, mida ütles härra, äh, vabandust, proua Kosta äh,, oma kokkuvõttes äh, migratsioonivaldkonnas ma ei hakka siin üldse täpsustamagi, aga ma olen nõus, et me peame kõiki neid aspekte arvesse võtma ja kultuuridiplomaatia ei ole mitte ainult üks ilus asi, ilus, kaunis läikiv asi, vaid äh, äh, mingi asi, mida me saame oma koduriikides müüa, sest see on kõikide huvides seda teha, aitäh! ja nüüd jätan ülejäänud koosoleku juhatamise oma väga heale kolleegile, suur aitäh teile! suur tänu ka minu poolt, ütleb proua Kammer-Evert äh, kahele raportöörile. ma tahaksin nüüd variraportööridele anda järgnevalt sõna ja arvestades, et nad on sellega nõus, mis ma nüüd ette panen, ehk kõigepealt paluksin teid, et äh, saaksin anda äh, proua Jimenez Babale Aldelt, äh, sest ta peab kohe mine hoopis, minema hoopis teisele kuulamisele. ma vaatan, et keegi siin praegu ei ole vastu, nii et äh, proua Barbat, teil on sõna, palun. suur aitäh. ma sooviksin alustada tänusõnadega kahe raportööri aadressil raporti eest ja töö eest. proua Ward mõned kommentaarid proua Kostale. eelkõige puudutavad need Euroopa Liidu lähenemist kultuurile. loomulikult on tegu meie päris osaga, meie päris väärtusega, loomulikult on vaja ehitada sildu erinevate kultuuride vahel ja ehitada vundamenti. seetõttu see ongi niivõrd oluline meie välispoliitikas. komisjonil oli selleteemaline teatis. kehtestada nii-öelda rahupõhine maa ülemaailmne kord, kus aluseks oleks inimõiguste austamine ja rahu. ma olen valmis ähm, muust- äh,, muudatusettepanekuteks, mis minu arvates on põhjapaneva tähtsusega. esiteks, kultuurisuhetel peaks olema väga tugev fokusseeritus teadusele või loodusteadustele. Euroopa peaks eraldama summasid just nimelt äh, sellele teemale, sellele osale rahvas, rahvusvahelistes suhetes. väga oluline on rahvusvaheline teaduskoostöö, mis soodustaks maadevahelisi häid suhteid. teiseks, kultuuriinstituutide roll. Nendest rääkis härra Brock. Need on liikmesriikide instituudid ja tegutsevad UNEC-i kaudu. Neil on väga suur roll edendada kultuuri ja keeli tegelikult oma kultuuri tunneme me ja tunnetame ka läbi selle pluralistliku lähenemise. mõndagi siit võib pidada nii-öelda loogiliseks. selliseid asju on juba ette võetud näiteks Euroopa Liidu delegatsioonis, Euroopa Komisjoni delegatsioonis Hiinas. veel üks tähtis asi on kultuuridialoogi soodustamine ja edendamine. tähtsad on selles humanistlikud vaated, keskendumine väljendusvabadusele ja kõikidele teistele Euroopa Liidu põhiväärtustele. suur tänu, ma unustasin algatuseks öelda, et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 ei tohiks käsitleda mitte ainult kui Audide, BMW-de tootjana, vaid tuleb mõtelda Bachile, Goethele, kultuurile ka ja ma mõistan seda, aga seejärel kohtusin Prantsuse suursaadikuga ja tema ütles, et Prantsusmaad ei tohi käsitleda mitte ainult läbi Molieri ja Catherine Deneuve'i, vaid et Prantsusmaa on samuti riik, kus toodetakse Citroene, Renaultsid ja Peugeotsid. ja räägin sellest siin sellepärast, et nagu Marko ütles, kultuur võib olla probleemide lahenduseks, aga võib olla ka probleemide põhjustajaks. kultuur võib meid ühendada, kuid samuti lahutada mis puhkudel kultuuril on positiivne roll, siis kui seda mõistetakse, kui me teame kultuurist palju, kui sellega kaasneb äh, ka äh, koolitus, kultuur ja poliitika omavahel läbi ei saa. kui räägime kultuuripoliitikast, siis peame seega olema väga ettevaatlikud. meenutagem, et kultuuridiplomaatia puhul on kaks väga erinevat aspekti. esiteks, kultuur kultuuri peaks eh, edendama tema enda nimel, sellepärast et kultuur on iseenesest väärtus. kuid sellega kaasneb veel üks aspekt, nimelt kultuuri kasutatakse selleks, et ka muid asju edendada, muid väärtusi eh, levitada, mis alati ei ole seotud kultuuriga, kuid mis on seotud majandushuvide ja poliitiliste huvidega. raport iseenesest on väga huvipakkuv sisaldab peaaegu kõiki olulisi aspekte, millega me peaksime arvestama, aga puudu on võib-olla paarist asjast. teen omalt poolt ka muudatusettepaneku, nimelt meedia roll. ja seda äh, laias plaanis, sellepärast et tihtilugu just meedia on selleks vahendiks, mis võimaldab kultuurist õigesti aru saada ja mis võimaldab äh, luua kultuurilise mitmekesisuse ning äh, tagada ka sallivuse ning avatuse. lõpetuseks veel üks äh, märkus. samuti on väga oluline valida, mis järjekorras me erinevaid asju teeme, kuidas me seda programmi ellu viime. suur tänu! nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide leerist, äh, Ahveti leerist, äh, härra Kristea sõna, palun. Uh, aitäh, juhataja, suur tänu raportööridele ülevaate eest. see tekst tekitab meis õigustatud küsimusi, et millist poliitikat me selle raportiga siis soovime arendada. kui ma seda teksti loen ja kuulan teid, siis ma näen väga palju seoseid selle vahel, mis siin tekstis on ja selle vahel, mida me oleme rääkinud, nii et ma arvan, et parlament kindlasti võtab selle teksti vastu. midagi eriti lisada mul ei ole, võib-olla mõned elemendid ma siiski lisaksin. üks prioriteetne küsimus on vahendid eesmärgid on jah, selged, aga väga oluline on käsitleda ka seda, milliste vahenditega neid ellu viiakse. eriti mõtlen siinjuures meie delegatsioonidele. teine küsimus on rahastamine, ressursid ja prioriteedid, mis meil on praeguses eelarves kirjas ja välispoliitika rahastamise instrumendis. järgmine märkus puudutab keskkonda, milles keskkonda, mis on poliitiliselt vaenulik ja kus ähm, Euroopa Liit on nii-öelda vaenuliku propaganda sihtmärk. veel kord suur aitäh, kallid kolleegid, ma ootan teiega koostööd selles tähtsas küsimuses. suur tänu teile! härra Džambatskit ma ei näe saalis, ütleb esinaine. härra Tannok äh, ECR-ist, teda ka pole. siis äh, proua Barbat juba rääkis ära. kuuest, kas on keegi kohal? aitäh, juhataja. ma sooviksin alustada tänusõnadega mõlemale raportöörile minu arvates on selles raportis täiesti rahuldavalt kaetud kõik need vajadused, mis on, et kultuur muutuks täiul, täielikult rahvusvahelise poliitika osaks. ma arvan siiski, et me peaksime ühtlasi analüütiliselt ka loetlema kõike seda, mida me seni Euroopa kultuuriagenda raames oleme ellu viinud niimoodi, et sellest lähtuda edasises strateegias. vaja on ka selgelt mõõdetavaid prioriteete ja eesmärke ning vaja on kasutada parimat kogemust. eesmärgid on üsnagi ambitsioonikad. meil on vaja koostööd kõikide asjaomaste organite vahel. kultuuril on väga oluline roll sotsiaalses sidususes. seetõttu on vaja piisavat rahastamist vaja on rohkem noorteprogramme. sellepärast me olemegi nõus selle ettepanekuga, et kultuur oleks osa nii-öelda rahvusvahelistest programmidest, mis Euroopa Liidul on üle kogu maailma. vaja on kap-, täita need augud, mis on näiteks minu kodumaal, kus on memorandum. tähtis on hoolitseda selle eest, et kultuur oleks omal kohal nii kahepoolsetes kui mitmepoolsetes suhetes ja et selle poliitika jaoks oleks ette nähtud ka vajalikud vahendid. arvan, et me peame väga hoolikalt üle vaatama ka kultuuriturismi. mõtlema selle peale, et Euroopa rahasid kasutada kultuurivahetuse stimuleerimiseks kolmandate riikidega on olemas sõpruslinnade valdkond on muidki, nende peale peaks mõtlema. ei piisa sellest, kui me räägime lihtsalt kultuuripärandist ja räägime võitlusest ähm, kultuuriobjektide salakaubaveoga. me peame hoolitsema selle eest, et kõik ebaseaduslikult välja viiu, viidud mm, kultuuriväärtused tuleb tagastada ja kuue nimel teen ma vastava avalduse ka Kreekast äh, õigusvastaselt ära viidud asjade tagastamise kohta. suur tänu, roheliste nimel Helga Trüüpel, palun. aitäh. kõigepealt suur aitäh kahele raportöörile. ja Willie Ward on öelnud, et kultuur on jätkusuutliku arengu nurgakivi või alussammas nii see tõesti on ja oleks suurepärane, kui meil kõike seda õnnestuks oma rahvusvahelistes suhetes ka realiseerida. nüüd härra Proki juurde tulles, jah, tõesti väga tore oleks, kui kultuur saaks pehmeks võimuks. nüüd see, mida on võimalik kultuuriga teha, nagu Poola, Poola kolleeg ütles, kultuur võib nii inimesi ühendada kui lahutada. tähtis on demokraatlik, avatud kultuur ilma igasuguse ülimuslikkuse või, või ülevalt alla vaatamiseta. ei ole olemas kultuuri, mis ähm, on justkui parem kui mõni teine kultuur, selle kallal on vaja töötada. ühine lähenemine sellest teatisest peab olema see, et me ei võta eesmärgiks Euroopa kultuuri või Euroopa liitlasriikide kultuuride ekspordile, vaid pigem koostööle, võib-olla seda tuleks rohkemgi veel tekstis rõhutada. me ei räägi siin traditsioonilisest kultuuridiplomaatiast, me räägime palju rohkem kultuurisuhetest, me räägime koostööst inimestega ja sellepärast on mul mõningaid kriitilisi küsimusi ka mõnede punktide kohta. Euroopa välisteenistus, Euroopa välisteenistuse atašeed ja nende nii-öelda tähelepanu kese, seal võib asi kujuneda traditsiooniliseks kultuuridiplomaatiaks, meil on vaja hoopis teistsugust suhtumist tegelikke kultuurisuhte seal koha, suhteid seal kohapeal pean mina silmas, ei tohiks minna tagasi selle vana lähenemise juurde. ja teine asi, need Euroopa kultuurimajad, see võib olla hea vahend, aga minu jaoks praegu ei ole veel täiesti selge, mida siin silmas on peetud. niisiis, väga selgelt peab välja tulema kaasamine, koostööd teiste äh, organisatsioonide, vabaühendustega, see on see, milles, mi-, mida me soovime näha ja mitte seda vana moodsat lahenemist. suur tänu, Helga Trüppel! ja nüüd Roheliste ja Ahveti nimel äh, kolleeg Soltes, palun! suur aitäh! tänan raportööre tehtud töö eest. olen täiesti kindel et kultuur peab olema rahvusvaheliste suhete osa ja tegelikult Euroopa Liit on just see, kes peaks seda rõhutama. me oleme ju paljukultuuriline organisatsioon ja seda me peaksime rõhutama ka, kultuuri rolli rahvusvahelistes suhetes. see klapib väga hästi kokku kokku Euroopa strateegiaga ja Euroopa nii-öelda positsiooniga maailmas. kultuur on eelkõige just nimelt seotud sellise diplomaatiaga, mida meie soovime edendada, pehme diplomaatiaga, konfliktide vältimisega, inimestevahelise mõistmise soodustamisega kultuur on vahend, millega saab Euroopa väärtusi ja ideaale väljaspool Euroopat edendada. kultuuril on niisiis tegelik lisaväärtus meie rahvusvahelistes suhetes. ma usun siiralt, et see rõhuasetus kultuurile kui rahvusvaheliste suhete mõtte liikuma panevale jõule peaks just nimelt iseloomustama meie suhteid naaberriikidega ja sildade ehitamist naaberriikidega. ma usun ka seda, et sellest raportist tuleks võib-olla veelgi rohkem rõhutada inimestevaheliste suhete ja kontaktide olulisust. me teame ju väga hästi et Euroopa Liidus on just nimelt selliste kontaktidega kõige paremini õnnestunud selgitada meie mõtteviisi, meie eluviisi ja võib-olla võiks mõelda ka mõningatele konkreetsetele aktsioonidele nende inimestevaheliste kontaktide soodustamiseks kultuurivaldkonnas. ja siis on veel küsimus, et kuidas me suhtleme, kui, ehk kuidas meie kui Euroopa Liit suhtleme ülejäänud maailmaga, kuidas võiks meilt välja minna selline ühine sõnum, mis koondaks endasse kahekümne kaheksa liikmesriigi kultuuri ja väärtused. sealt peaks kuidagi välja minema ka selline ühine sõnum. meenutaksin siinkohal, et tegelikult meil ei ole Euroopa telekanalit. sellest oleks väga palju kasu sellise ühise Euroopa sõnumi edendamisel. suur tänu järgmine kõneleja. suur aitäh! kultuuriline mitmekesisus loob äh, maailma, mis pakub erinevaid võimalusi, on toetuseks inimväärtustele ning äh, jätkusuutliku kogukondade rahvaste äh, arengu aluseks, mitte mina ei ütle seda, vaid tegemist on kolmanda põhjenduspunktiga UNESCO konventsioonist, mis puudutab kultuuriväljenduse mitmekesisuse kaitset lõige viis kõnelusest raportist, mis tuletab meelde, et kultuuri vallas tuleb kinni pidada lähimuspõhimõttest ja eh, proportsionaalsusest on esmatähtsad. üle-eelmisel täiskogul eh, üks saadik siit kojast tuletas meelde, et meil ei ole tegemist mitte ühe Euroopa kultuuri, vaid Euroopa kultuuridega Prantsuse, Itaalia, Saksamaa ja nii edasi kultuuridega. see kultuuride mitmekesisus ongi meie rikkus lõige seitse, kus räägitakse ka vajalikust koostööst liikmesriikide vahel selleks, et säilitada kultuuripärandit ja võidelda kultuurikaupadega äh, kaubitsemise vastu, see lõige väärib toetamist. siinkohal tahaksin meelde tuletada Itaalias kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal üle kahesaja kultuurimälestise kas osaliselt või täielikult hävisid maavärinates. siin peakski Euroopa solidaarsus oma rolli mängima. kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta on kultuuripärandi aasta Euroopas, tegemist on seega hea võimalusega taoline koostöö ellu viia siinkohal ei tahaks ma aga siiski toetada ühte teist mõõdet raportis. tegemist on sooviga suurendada Euroopa Liidu pädevust rahvusvahelistes suhetes ning kultuuridiplomaatias ning suurendada seega ka äh, eelarvet ja ette näha suunised. kultuuridiplomaatia kõlab küll väga hästi, aga mm, äh, see peaks jääma liikmesriikide äh, suveräänsusesse Euroopa Liit selle asemel, et äh, üritada liikmesriike oma tegevusega varjata äh, maailma tasandil, peaks pigem äh, toetama ajaloolisi, kultuurilisi, diplomaatilisi suhteid, mis on olemas juba nende riikide ja kolmandate riikide vahel, sellest saab ainult tulu tõusta ka Euroopa Liidule, siinkohal pean näiteks silmas Prantsusmaa suhteid frankofoonia riikidega, aitäh! suur tänu! siin on veel kaks sõnasoovijat, kolm siiski, parandab kõneleja. härra Milan Moon. suur aitäh. ma tahaksin avaldada tunnustust proua Kostale ja härra Brokile raporti puhul. meil on avanenud võimalus seda küsimust arutada juba ka jaanuaris. E, toimus esimene arvamuste vahetus. kultuuri tuleb kasutada Euroopa Liidus rahvusvaheliste suhete toetuseks, tegemist on olulise vahendiga. selleks, et e, meie ühiseid juuri toonitada. härra Prook ja proua Trüppel seda ka ütlesid Cervantes, Shakespeare, Molière, Dant, Dante. tegemist on mitte ainult äh, rahvuslike suurkujudega, vaid Euroopa kirjanikega. meil kõigil on äh, ühtsed väärtused, mida me jagame, tahaksin mainida lõiget kuus. siin räägitakse kultuuriteedest äh, Euroopa Nõukogu mõistes. Ehm, ja selles programmis osalevad ka kolmandad riigid. paljud Euroopa Nõukogu liikmed ei ole Euroopa Liidu liikmed. ja ma usun, näiteks Istanbul, pean siin Istanbuli silmas Istanbuli on olnud ka Euroopas väga oluliseks linnaks ja ka Euroopa kultuurikapital on, et need riigid äh, osalevad sellistes algatustes majanduskultuuri pealinn olnud. Äh, tegemist on naaberriikidega, äh, tegemist on suurepäraste näidetega sellest, kuidas meie kultuuriline rikkus Euroopas Äh, meid äh, kõiki rikastab, see on heaks näiteks ka meie üksteisest sõltuvusest. kõik sellised algatused võimaldavad Euroopa kultuuripärandit säilitada. Euroopa Liit peab kaasa aitama ja aitama rahastada, edendada taolisi kultuuriteede projekte Euroopas. suur tänu nüüd Kultuurikomisjonist, palun härra Šuntis kaks minutit maksimaalselt on teil kõneaega. suur aitäh. ma lugesin raportit, olen ka arutelu põnevusega jälginud ja ma leian, et siin on tegemist küll pigem pühade soovidega. siin on ka igati asjalikke soove, aga ma kardan, et reaalsusest eh, me läheme küll liiga kaugele. mida ma sellega silmas pean ja enne kui ma oma märkustega välja tulen, tahaksin ütelda, et olen olnud välisminister, külastanud erineva kultuuriga riike, olnud diplom-, diplomaatilist tööd teinud erinevates riikides. ja ma leian, et kultuurivaldkonnas on olukord keerukas, tõepoolest. tegemist on vahendiga diplomaatiat edendada, aga kui me räägime välisasjadest, äh, siis äh, kultuuri kui sellist peetakse igati äh, väärtuslikuks. seeläbi me edendame rahu, stabiilsust, vähemalt nii väidetakse Euroopas, aga Kreeka puhul pean ütlema, et mul on küll kahtlusi, kui vaadata, mis toimub viide Euroopa kultuurile, mis olevat ka teistest kultuuridest kõrgem, äh, kultuuripärand, traditsioonid, väärtused. lõpptulemusena kaasnevad selliste elementidega konfliktid. me näeme, et me surume teisi riike alla läbi Äh, sõjalise tegevuse, teeme seda ka läbi kaubanduse, nüüd ka läbi kultuuri. tegelikult ju kui tahetakse ühte riiki ära kasutada, ekspluateerida, siis üritatakse tema kultuuri alla suruda, ma arvan, et see on päris kujukas, kui me vaatame Vene, Miilose Veenust või, või muid selliseid äh, kultuuriväärtusi, mis neist on saanud. enamuses Euroopa pealinnades on taolisi mälestisi. ma näen, et äh, esimees äh, viibutab haamriga, võtan kohe kokku. ma usun, et ei ole olemas ühtset seisukohta praegu probleem Euroopa selle kurikuulsa mm, konstitutsiooniga on teada. ma arvan, et me peaksime veelgi enam mõtlema nende üle, küsimuste üle ja just süvitsi. ma pean olema kahjuks nii karm, ütleb esinaine, sellepärast et ajakava on väga tihe, nii et ma ei saa mingeid erandeid teha. aga Julie Ward maksimaalselt kaheks minutiks, nüüd on ta siiski Julie Ward ja ei räägi mitte Silvia Costa asemel. jah, tõesti mina ja väga huvitav on olnud kuulata neid erinevaid arvamusi, mida siin tutvustatakse. tahaksin meelde tuletada, et kultuur ei ole miski, mis on, äh, seisab paigal. see tähendab ka seda, et me loome uut kultuuri, me vaatame, mis juhtub siis, kui öö, äh, kui nad koos tegutsevad, millised on äh, kogemused ja me peame usaldama oma kogukondi ja kunstnikena, nad on seda juba väga pikka aega näinud. ma arvan, et oleks hea, kui Euroopa Liit ka seda saaks toetada ja äh, muudaks ka liikmesriigid sellest teadlikumaks, nii et uued kultuurivormid on see, millest tahtsin rääkida ja samuti sellest, et kultuur Äh, tähendab ka paranemisprotsessi. näiteks kunstnikud ilma piirideta, tegemist on piirkondadega, kus on sõdureid, kus on äh, äh, klaan-, kus inimesed ei suuda üksteisega kommunikeeruda, sest tegemist on sisserändajatega, keelelised probleemid ja nii edasi, siis sinna on saadetud kloune, kes, kellest kõik aru saavad me peame kasutama kultuuripärandit selleks, et äh, mitte ainult äh, äh, hooneid imetleda, ilusaid tantse, kuid me peame mõistma seda, et me elame mandril, kus on kohutavaid asju toimunud ja mitte kunagi ei tohi need asjad enam uuesti juhtuda rassismi, ekstremismi ja populismi ja natsionalismi peatõstmise tõttu peame me kasutama just kultuuripärandit selleks, et meelde tuletada inimestele, et kultuuri saab headel otstarvetel kasutada. kohe lõpetan, tahtsin rääkida ühe väikese loo. sellepärast, et vahel me räägime kultuurist kui millestki, millega probleeme lahendada, kuid me peame mõistma, et kultuuri läbi saame konflikte ka ennetada. minu enda piirkonnas, kui kaks tuhat viisteist äh, sügisel olid üleujutused, äh, meil ei ole mitmekesine äh, kogukond, vaid väga homogeenne, valge, aga seda külastasid moslemite abiorganisatsioonid Manchesterist ja mujalt ja nemad olid esimesed, kui tulid, tõid toitu, tõid oma kultuuri, oma lahkuse endaga kaasa mina olin siis kirikus vikaar ja moslemi abiorganisatsiooni eh, esindaja tulid kokku, jagasid koos toitu ja ütlesid üksteisele, et jah, me peaksime seda ka headel aegadel tegema ning see on oluline sõnum. kui me teeme selliseid asju headel aegadel, võib-olla siis halbu aegu ei tulegi. suur tänu. nüüd olgu, üks minut on teile, proua Posko. Thank you very much. Uh, azt szeretném hozzátenni ehhez a témához, hogy nagyon egyetértek, amit Julie... Suur aitäh! Tahaksin ütelda järgmist. Ma olen täiesti nõus sellega, mida Julie Wood just ütles. olgu tegemist suure kultuuriga, suure algustahega või massikultuuriga, mõlemad eh, tähendavad seda, et me peame eh, stereotüüpidest lahti saama see, kuidas me üksteist näeme, eh, ei, takistab meil eh, paremaks saada, ma usun, et kahepoolsed suhted, kahepoolsed ettevõtmised on väga olulised siin. ma usun ka, et Euroopa Komisjon peaks omama fondi, mis võimaldaks taoliseid ettevõtmisi rahastada seejärel ma näen ka, et äh, praeguses raporti projektis on üks lünk. siin on puudu keelelisest mitmekesisusest, aitäh. suur tänu ja tahaksin teile öelda siinkohal, et muudatustepanekute tegemise tähtaeg on kakskümmend üheksa märts keskpäeval. ja kahekümne seitsmendal aprillil kell üheksa kohtuvad variraportöörid äh, ning me hakkame vaatama kõik koos muudatusettepanekuid kolmandal mail. ja kolmekümnendal mail võtame koos komisjonide kohtumisel hääletamistest osa mõlema komisjoniga. Ahveti komisjoni liikmed on juba harjunud vist selle formaadiga, et äh, kui arvamusi vahetatakse, siis kutsutakse kohale eksperdid, eksperdid saavad äh, oma arvamuse kaasa öelda ja siin on ka meil täna kutsutud kohale eksperdid. tahaksin südamest öelda tere tulemast siin äh, saadikule, suursaadikule Nicolas Pidule Šveitsi saatkonnast, siis proua Kuatvelik Mihhailovitš Euroopa Nostrast, Susanna Höön Goethe instituudist ja Stefan Kiis, kes on Euroopa konservatooriumite direktor, Euroopa katusorganisatsioon, muusikaakadeemiate ja muusikakõrgkoolide eh, ühendusest. siin kolmes keeles kohe kirjutatud see kõik, ütleb kõneleja suur tänu, et tulite, annan teile sõna ja siis kuulame pärast ära veel ka raportööri, kes tuleb äh, majanduskomisjonist ja ka regioonide komitee raportööri. aga kõigepealt annaksin teile sõna äh, härra saadik ja püüdke kõik kaheksa minuti jooksul oma sõnavõtte teha. kui te kümme minutit ka räägite, siis ma ka kurjaks ei saa, ütleb kõneleja. Äh, suur aitäh teile kiiresti, lühidalt. aitäh, et kutsusite ka Šveitsi siia selleks, et rääkida kultuurist ja välispoliitikast. tahaksin lühidalt äh, rääkida meie asutusest, mis tegeleb kultuuri levitamisega ning lõpetuseks raporti kohta paar märkust. kust ma siis tulen? Äh, Šveits kuni aastani kaks tuhat ei omanud tegelikult äh, avalikud diplomaatiad, äh, selleks oli vaja kriisi, meie imago kriisi, milleks oli pangakriis ning seejärel me töötasime välja oma diplomaatia. sellega tegeletakse siis äh, föderaaltasandil ning hõlmatud on kõik valdkonnad, kõik äh, ministeeriumid ja kakskümmend kuus kantonit, millest Šveits koosneb meil on kahekümne miljoniline eelarve, kakskümmend viis protsenti on partnerlus, seitsekümmend viis äh, riigi raha, nelikümmend viis töötajat Bernis äh, ja suursaatkondades. me nõustume neid, meil on kakssada kolmkümmend kaks projekti seitsmekümne kuues suursaatkonnas aastal kaks tuhat kuusteist. samuti oleme teinud äh, erinevaid algatusi, meil on sada kakskümmend sotsiaalmeediakanalit, mida kasutame diplomaatia edendamiseks samuti on meil omad algatused, me oleme loonud Šveitsi majade e, süsteemi, tegemist on siis e, majadega, mis me loome selleks, et suurte meediaplatvormide raames e, Šveitsi imagot edendada. samuti olümpiamängude, Rio olümpiamängude raames lõi, siis ehitasime sellise maja ning sisu pakuvad seal Šveitsi ettevõtted kakskümmend kuus kantonit ja see puudutab ettevõtlust, haridust, sporti, poliitikat. selline äh, Šveitsi maja tõi endaga kaasa tuhat artiklit, väga palju huvi tunti selle vastu. samuti on meil kultuuri prioriteet. Äh, Prantsusmaal näiteks on äh, meie eesmärgiks see, et paremini tutvustada ennast kultuuririigina. Äh, Arlis näiteks on fotograafia kohtumised. Äh, siin me näitasime siis prantslastele ja rahvusvahelisele ajakirjandusele, et fotograafia on meil olemas, alati on meil kunstnikke olnud, aga meil ei ole eriti võimalust neid tutvustada. aga meie sooviks oli siis ka Šveits kaardile saada. ja üks väga oluline element meie strateegiast on teha tööd äh, Ehm, selle kallal, kuidas Šveitsi nähakse riikides, kus me tegutseme, te näete, see on üldine pilt kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast. ettevõtted, toit, turism, finants, poliitika, näete, siin on neutraalne, rahumeelne kirjas, äh, puhas, kvaliteet ja nii edasi, aga äh, sõnu, mida siin eriti näha ei ole, nagu kultuur, et sellest on puudu tõesti. nii et meie sooviksime siis kultuuri edendada. strateegia, nagu te aru saate, on siis selline, meie eesmärgiks on jõuda positiivsete tulemusteni kõikides olulistes valdkondades äh, Šveitsi välispoliitika jaoks. teeme tööd äh, kõigiga, kes Šveitsi imagot saavad äh, kuidagi edendada, kultuuriringkondadega, spordiringkondadega. nii et meil oleks sidus strateegia ja edendame seda siis erinevate sidusrühmadega väljaspool Šveitsi. me vaatame seda, kuidas Šveitsi tajutakse, milline on see sisu, mida me saame edastada, kuidas seeläbi teenida välispoliitikat ja eesmärgiks on äh, siis jõuda meediasse ja me oleme välja töötanud ka mm, moto. me peame olema valmis vastama küsimustele Šveitsi kohta, kuid samuti äh, peame me üllatusmomente ära kasutama kultuuri raames peame me olema valmis olema vastama kõikidele ootustele, mis eh, riikidel on. me peame samuti näitama Šveitsi, sellisele klišee Šveitsina, traditsioonile Šveitsina, kuid ka uusi asju. me näiteks eh, peaksime rohkem eh, kommunikatsiooni ära kasutama kultuuri näitamiseks, just teaduse näitamiseks ja ka kultuuri mõõtme kohta nüüd paar sõna milline on olukord praegu? meil on vähe artikleid, artiste, vabandust, kunstnikke, kes raha sisse tooksid, aga meil on äh, institutsioone, muuseume, festivale, meil on äh, pikk disaini ja arhitektuuritraditsioon ja meil on äh, tugev kultuuripärand. Need on meie tugevad küljed ja sellest kõigest lähtuvalt me oma kultuuripoliitikat välja töötame, kolmkümmend protsenti meie ettevõtmistest omavad ka kultuurimõõded. kuidas siis tagada, et need edukad oleksid, esiteks me ei ole selleks seal, et aidata kunstnikke, ei, me oleme selleks, et kultuuri levitada. seega meie kultuuripoliitika tähendab eelkõige just kommunikatsiooni, diplomaatiat. seejärel üritame alati välja selgitada, millised platvormid toimuvad, millised äh, koosolekud, millised festivalid, neil on oma meedia, oma poliitiline kajastus, kuidas ära kasutada olemasolevaid platvorme seega, et mõju suurendada. lisaks sellele äh, meedias kajastatus on miski, mis võimaldab meil äh, koostööd edasi viia. kui kommunikatsioon ei toimi, siis ega kunstnikud ei taha ka teiega töötada me ei ürita kõiki valdkondi katta. sellega kaasnevad kultuuriprobleemid, meil on kolm keelt. me töötame väga palju visuaalkunsti valdkonnas, seega seega me saame kõrvale jätta keeleküsimuse ning sisu juurde kohe jõuda. koostöö erasektoriga on ka oluline, see on küll piiratud, sest siin ei ole ilmtingimata meie huvid samad. ja raporti kohta lühidalt ma arvan, et see raport on igati õigustatud, see on väga hea raport. rahvusvahelistest suhetest on keeruline aru saada, kui väga palju on valesid uudiseid. jah, me peame kommunikeeruma, me peame kasutama oma diplomaatilisi vahendeid. nüüd keerukas on siinjuures see, et me peaksime rohkem rääkima kultuuri levitamisest, mitte niivõrd toetamisest, sellepärast et kultuuri toetamine võimaldab eh, kasutada pehmet jõudu ja dialoogi luua. Eh, teie poliitika minu meelest peaks olema tasakaalustatud kultuuri aspektide ning kommunikatsiooni vahel ja diplomaatia vahel oluline on see, et ütleks, kuidas meid nähakse, kuidas meie kultuuri nähakse ka Euroopas. see on esmatähtis, seda on päris keerukas välja töötada, kui sellist arusaama ei ole. Teil on eh, inim-, inimestele suunatud lähenemine, aga see tähendab seda, et tuleb tõesti teada väga hästi seda, kuidas erinevad sotsiaalsed rühmad ning eh, põlvkonnad eh, mõistavad meie kultuuri inimeselt inimesele, see tähendab seda, et tõesti tuleb seda valdkonda väga hästi tunda. viimane kokkuvõte, mul on seda lihtne ütelda, mina juhin föderaalset ametit, äh, kus kakskümmend kuus kantonit osaleb. Äh, edu on võimalik saavutada siis, kui kõik suudavad võita. kui kahekümne kuue kantonil on võimalus mingit kasu saada, siis nad on valmis seda tegema äh, seega on vaja leida õige tee, on vaja leida viis, kuidas ära kasutada seda uhkust, mida tuntakse oma kultuuripärandi üle erinevates kantonites me töötame välja teatud narratiivi, jah, me oleme kõigepealt võib-olla prantslased, aga seejärel ka oleme me Genfist ja, ja, ja Šveitsist ja nii edasi, nii et sellised on need on teed, mis on viinud eduni. siin räägiti ka televisiooni olulisest, Euronews peaks nii ehk nii olema meie liitlaseks kommunikatsioonis, sellepärast et Euronewsil on väga suur potentsiaal, aitäh! suur tänu teile! härra saadik ja nüüd annaksin sõna proua Kotlik Mihhailovitšile, kes tuleb Euroopa Nostrast, palun. Uh, thank you. suur aitäh, suur aitäh, proua eesistuja ja suur aitäh, et kutsusite Euroopa Nostra siia olulisele kohtumisele. meie oleme olnud, meid on nimetatud kultuuripärandi hääleks, ma pigem ütleksin, et me oleme kultuuripärandi koor, sellepärast et meie taga on väga paljude organisatsioonide hääled ja mul on väga hea meel siin neid esindada. aprillis kaks tuhat kuusteist oli meil kaks suurt uudist kultuurialast. kõigepealt volinik Navratitš ütles, et tuleb Euroopa kultuuripärandi aasta ja teiseks asepresident Mogherini ütles, et tulekul on mm, komisjoni teatis Euroopa välissuhete kultuuristrateegia kohta. Need olid lootusrikkad ja energiat sisendavad sõnumid, sellepärast et hetkel, kui küsimärgi alla on seatud Euroopa projekt, tuleb nüüd Euroopa Parlamendi juhtimisel meeldetuletus, et midagi on ära ununenud ja et me peaksime tegelikult nii Euroopa Liidus kui ka Euroopa Liidu välispoliitikas kultuuri oma poliitika osaks tegema. meie organisatsioon tunnustab sügavalt Euroopa Komisjoni tehtu eest ja kutsub üles kõiki Euroopa institutsioone, kes siin esindatud on, sellel alal koostööd tegema. rõhuasetust sinna on vaja. vaja on visiooni, ambitsiooni, otsustavust ja julgust ka. see ei tähenda, et te võtaksite pädevust ära liikmesriikidelt. ei, te lisaksite täiendava kihi sellele, mida teevad liikmesriigid ja meie organisatsioon tunnustab vägagi seda, et komisjon on leidnud, et äh, kultuuripärand on üks nii-öelda nendest töösuundadest. muidugi me ütleksime siinkohal, et äh, kultuur on väga asjakohane ka majandus- ja sotsiaalse arengu edendamisel ning ähm, rahumeelsete suhete esi-, edendamisel. nüüd selle parlamendi raporti eelnõu juurde. õnnitleme kahte raportööri, proua Kostat ja härra Brokki, sellepärast et see eelnõu on ambitsioonikas ja väga tervikliku lähenemisega ja me igati toime, toetame seda. selle ettevalmistamisel oleva strateegia eesmärgiks ei ole mitte Euroopa Liidu brändimine kultuuri kaudu. ei, eesmärgiks on rahumeelsema ja õitsvama maailma edendamine, sellepärast et Euroopale ei piisa või, või sellest ei piisa, kui Euroopas need asjad hästi on ja sellepärast on väga asjakohane tegelikult, et tänane koosolek toimub päeval, kui aasta on möödunud Brüsseli tün-, äh, terrorismirünnakust. me räägime väga, väga palju sellest, et kultuur peaks saama igasuguse Euroopa poliitika osaks. kultuuristrateegia ja ka on sama lugu tegelikult Euroopa välissuhtluses. kultuur peaks olema osa mitte Euroopa Liidu kultuurisuhet, Äh, välispoliitikas, aga kõik mm, poliitikad, kultuuri mm, äh, jätkusuutlik areng, ähm, kliima äh, soojenemine, nendes kõikides on tegelikult mingisugune kultuurielement, inimõigused täpselt samamoodi. ÜRO inimõiguste deklaratsiooni seitsmekümnes aastapäev on järgmisel aastal tulemas ja kindlasti on ka selle kohta liikmesriikidel sõna sekka öelda öelda seda, kui oluliselt on seotud inimõigused ja kultuur. veel üks asi, väga oluline on see meie jaoks, et selle strateegia rõhuasetus ei ole pelgalt mitte ainult kahepoolsetel suhetel oluliste riikide vahel, vaid et on räägitud mitmepoolsetest suhetest, mitmepoolset diplomaatia vahenditest. niisiis rolli ei ole ette nähtud mitte ainult Euroopa Komisjoni delegatsioonidele kolmandates riikides ja institutsioonidele, aga ja instituutidele, vaid roll on ette nähtud ka näiteks ähm, Euroopa Liidu esindusele ÜRO juures. ehk on soovitud näha Euroopa Liitu kui mm, kultuuri eestkõnelejat ning ähm, kultuuri kui jätkusuutliku arengu neljandat sammast. meil on olemas juba väga oluline raport, kus on vägagi veenvalt kirjeldatud kui kasulik on kultuur ühiskonnale, keskkonnale ja nii edasi. ma kutsuksin teid üles kasutama neid samu põhjendusi ka Euroopa Liidu välissuhetes. on olemas ka Euroopa kultuuripärandi auhind, mida Euroopa Nostra on organiseerinud, see on jällegi selline vahend, millega on võimalik edendada head tava ja häid lahendusi üle kogu maailma ohus olev päri, pärand, paar sõna sellest ka. pärast seda, kui on olnud kuldajastu nii-öelda konventsioonide ja pärandi kaitsealal, on nüüd järsku saabunud seisak ja tagasilöök. me ei tohiks sellist asja unustada. et, et ei tohiks unustada neid protsesse, mis on toimunud näiteks minu kodumaal, siis ma olen Jugoslaaviast pärit. väga oluline on taastada hävitatud kultuuripärand, aga see peaks olema palju rohkemat kui lihtsalt rahade andmine. abi ei tohiks piirduda rahastamisega, Euroopa peaks olema teenäitaja, Euroopa peaks näitama, kuidas kõige oskuslikumalt on võimalik lahendada selliseid olukordi. Euroopal on tegelikult ähm, mitte kümnendite, aga sajandite pikkune kogemus äh, ja veel pärand rahuajal on ka aktuaalne. me ei peaks mõtlema ainult pärandile, mis on relvastatud konfliktides hävitatud või kahjustatud. tegelikult on palju muidki konflikte mille käigus ei austata kultuuripärandit ja meie sooviksime, et Euroopa Liit oleks väga jõuline eestkõneleja jätkusuutlikkuse teemadel, tehes seda loomulikult käsikäes UNESCO-ga, aga mitte ainult UNESCO-ga, on väga palju igasuguseid muid ÜRO mm, alaorganisatsiooni ja isegi Maailmapank võiks siin kaasa rääkida Euroopa kultuuripärandi aasta on aukartust sisendav võimalus meie kõikide jaoks. ma arvan, et me peaksime kõik looma silla selle aasta ja rahvusvaheliste kultuurisuhete vahele. ehk teiste sõnadega, see peaks muutuma nagu selle aasta väliselemendiks. äärmiselt oluline on, et Ähm, proua Kosto ja, Kosta ja härra Proki raportis on rõhutatud inimestevahelisi kontakte. aga ärgem unustagem ka ajalooharidust Euroopas ja Euroopast väljaspool. meil on tegelikult palju vaja rohkem teha ka Euroopas sees, mitte ainult väljas. mitte sugugi vähem oluline ei ole Euroopa narratiiv, et kultuur peaks olema äh, kesksemal kohal kõiges, mida me teeme ja mida me mõtleme ja Euroopa peaks olema teenäitaja ja mobiliseerima ehm, inimesi kogu maailmas sellele teele. aitäh! suur tänu! meil on nüüd kakskümmend viis minutit äh, veel aega, ütleb esinaine. ma palun teid kõiki hoida kinni ettenähtud kõneajast, sest muidu ei jõua me kuidagi lõpule. nüüd äh, esindaja Goethe instituudist, palun ka minu poolt äh, suur aitäh äh, mõlemale raportöörile, ütleb proua Höön ja suur aitäh selle kutse eest. olen siin kultuuriinstituutide ja kodanikuühiskonna esindaja ning meil on võimalik siin praegu oma positsioonid ning ka praktilise elu aspektid siin ette kanda, mis on suur au. ma tahaksin rääkida mõne sõnaga ka nendest taustadest, mis praegu äh, ka Mogherini äh, avalduses kajastuvat kultuuri äh, abist ja mõjust nelja väikese mõi-, näite varal tahaksin rääkida ka kultuuridiplomaatiast ja kultuurisuhetest ja lõpetuseks ka meie mõtetest ja soovitustest, kuidas edasi. meie tänane ettepanek, mis meie ees on, see puudutab siis Euroopa Äh, strateegiat rahvusvahelisteks kultuurisuheteks. see on tegelikult aastatepikkuse töö äh, tulemus, et kultuurile leida tema õige koht. kaks äh, dokumenti on ilmunud kahe tuhande seitsmendal aastal kultuuriagenda ja ettevalmistavad tegevused kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat neliteist, mis käesoleva parlamendi nõudmisel ellu kutsuti. ettevalmistavad tegevused, äh, preparatory action andis meile väga olulise sisendi ja ma tahaksin tuua siin kõige tähtsamad aspektid välja. kultuurisuhted kolmandate riikidega äh, peaksid leidma aset võrdsetel tasemetel, kultuuri eksporti vähem ja rohkem kaastootlust, avalikku dialoogi, mis tegelikult võrgustust, võrgustikutegevust toetab ja usaldust suurendab avatud vaatenurgad ning vabakonna äh, tegutsemisvabadus on väga oluline. kultuur vajab autonoomiat ja vaba tegutsemisruumi. ja meil on vaja kultuuristrateegiat välissuhetes ning ka selle jaoks ette nähtud proportsionaalselt eelarvet. meil on vaja ka seda, et rakendamine jäetaks nende õlule, kes kultuurivaldkonnas reaalselt tegutsevad kultuur ei ole mingisugune luksus, tegemist on tulevikuga. just kriisi hetkel, nagu praegu, kus usaldus on vähenenud, on meil vaja rohkem emotsionaalset intelligentsust. meie kultuurivahendajad ja kultuuriloojad kutsume üles sellele, et kultuuri mõju, jõudu ja rikkust kasutada rohkem. kultuur mitte ainult ei toeta inimestevahelist suht-, suhteid, ka rahvastevahelist usaldust ja kultuurilist mitmekesisust. kultuur aitab ka konfliktiennetusele kaasa ja aitab äh, lepitusele ja konflikti lahendusele kaasa. see toetab ka majanduskasvu, võrgustab erinevaid osalisi ning toetab meie materiaalset ja mittemateriaalset pärandit kultuuriprojektide puhul on just protsess oluline, siis saavad äh, sündida kunst, kunstnike tipptööd ja kultuuril on loomulikult vaja säästlikke ja jätkusuutlikke projekte, need ei tohi olla mingid ühepäevaliblikad, vaja on jätkusuutlikkust, äh, niimoodi ka äh, tuleb jätkuvuse tunne, usaldus ja kogukonnatunne ma tahaksin ähm, tuua näiteid projektidest erinevatest äh, maailma osadest. Aafrika ja loomemajanduse näide. Aafrikas on rohkem kui üks äh, miljard inimest erinevate muusikatraditsioonidega. muusikal on väga oluline koht Aafrika riikides ja see ei ole mitte ainult kultuurifaktor, vaid tegelikult äh, toob kaasa ka ettevõtlusvõimalusi ja uusi töökohti. aga Aafrikas ei ole vahendeid piisavalt selleks, et muusikuid võrgustada piiriülesult ja et nende kogemusi vahetada. sellepärast oleme me ka kodanikuühiskonna teiste partneritega loonud veebiplatvormi ja juba mitmeid aastaid on see töös. Äh, kaheksateist riiki on Aafrikas, kes sellesse on seotud ning nad saavad usaldusväärset äh, informatsiooni Aafrika kontinenti muusikute kohta. Äh, see võrgustub muusik-, muusik, muusikuid äh, ja toob välja väga olulisi arenguid äh, Aafrika muusika äh, areenilt ning on silla rajanud ka Euroopasse. edasi töö pagulastega ja töökriisi piirkondadest lähme Lähis-Idasse. Te kõik teate, et Süüri Süüria kultuuriloojad ja loomemajanduse inimesed just eriti eksiilis vajavad meie toetust. kultuuritootlus on nüüd juba viis aastat Äh, väga oluliselt mõjutatud, äh, nad põhimõtteliselt ei saagi sõjaolukorras üldse tegutseda. meie oleme loonud stipendiumitega väikse kultuurifondi, mis äh, Süüria kunstnikke peaks filmi ja animatsiooni kategoorias, teatri ja performance kategoorias ja muusika ning kujutava kunsti valdkonnas toetama. see toetab ka kultuuri ja suurt Süüria, Süüria kultuuripärandit ja hoiab seda elus me laiendame seda fondi käesoleval aastal ka Euroopasse ja usume, et kui kunstnikud oma loometööd kunstiplatvormidel Euroopas saavad esitleda, siis kaovad igasugused stereotüübid eh, ja dialoog on eh, pagenute ning vastuvõtvate ühiskondade vahel võimalik nüüd edasi kriisi, äh, kriisipiirkondadega veel minnes, te teate, et just pagevad noored ja lapsed on need, kelle peame oma tegevuse suunama, sellepärast et me ei taha, et üks põlvkond kaduma läheks. loomulikult äh, on pagulaslaagrites kuidagi võimalik kunsti äh, aspekte tugevdada, aga see ei aita. meil on vaja veel noortele inimestele näidata tulevikuvõimalusi, me peame nende fantaasiat kuidagi ergutama ja peame selle eest seisma, et need lapsed tohiksid unistada. ja sellepärast oleme me tasuta välja jaganud äh, äh, pagulaslaagritesse, näiteks Jordaanias, Süürias ja Türgis, kus palju pagulasi on, nelja ja kaheteistaastastel lastele pildiraamatuid, äh, selliseid klassikalisi lasteraamatuid ning kahekümne seitsmesse kohta Süüriasse jõudsime me eh, just hiljuti viimaste nädalate jooksul üheksa tuhande lapseni erinevates pagulaskeskustes ja kogukonnakeskustes, et neid pildiraamatuid jagada. Eh, juba rääkisime sellest, et kultuuripärand on meie jaoks väga oluline ja väga oluline on see, et mittemateriaalsed kultuurivõimalused eh, ja viiksin teid nüüd Aasiasse, Bangladeshi äh, äh, kus eh, on loodud eh, algatus Bengaali eh, kaasatusest juba neljakümne seitsmendal aastal iseseisvumise tõttu pidid väga paljud inimesed pagema mõlemalt piiri poole pealt ja see on tänase päevani väga palju kibedust, negatiivset mälestusi ja viha tekitanud inimeste vahel. nüüd on äh, kolmas äh, põlvkond äh, sündinud, aga vanemad ja vanavanemad andsid lapsele selle kibestumise ja halvad emotsioonid edasi. siin uurivad loomeinimesed suulist pärandit, mis sellest piiri piirkonnas on levinud ja projekti eesmärk on leida mõlemalt piiri poolelt ühtsusi, ühtset suulist pärandit, niimoodi, et kolmas äh, põlvkond äh, hakkab nüüd äh, küsima ja küsimusi esitama, kas selline vastastikune kibestumus on üldse õigustatud kultuurisuhetest ja diplomaatiast. viimasel ajal oleme päris palju rääkinud kultuuridiplomaatiast ja või kultuurisuhetest. ma arvan, et oluline on see, kui meie jõupingutused, eriti just rahvusvaheliste kultuurisuhete vallas äh, tugevdatud saavad, eriti kui me mõtleme nüüd neid ette, nende ettevalmistavate tegevuste peale. kultuuridiplomaatia rõhutab eksporti ning e, justkui eesmärk oleks eksportida e, kultuuriväärtusi Euroopast ja Euroopa loodut. oluline on kultuuri positiivset kuvandit levitada enamasti on just vabakonna esindajad, kultuuri- ja loometöötajad need, kes kultuuri loovad ning meie kultuuriinstituutidena samuti. me tahame seda tagada samal tasemel, olla võrdsed oma partneritega ning ühtset teadmist ja arusaamist jagada. ma tahan öelda, et tegemist on väga äh, pika ja aeglase protsessiga, millel on aga väga jätkusuutlikud tulemused. meie palved teile siin kultuuriinstitutsioonide poolt ja ka vabakonna poolt on esiteks, meil on vaja väga selget äh, äh, defineeritud rolli, milline on rahvusvahelise kultuuri äh, suhete roll Euroopa Liidu globaalses strateegias. meil on vaja tegevuskava, kus on väga selged temaatilised ja geograafilised prioriteedid, meil on vaja instrumente, näiteks kultuuridiplomaatia platvormi, mida on vaja tugevdada, erinevaid formaate on vaja ja meil on vaja ka raha, eelarvevahendeid, ütlen ausalt meil on vaja ka kultuuriprojektide läbiviimist, aga seda vabakonna ja praktikute poolt. meil on vaja koostööd kõikide osapoolte vahel, Euroopa Liidu delegatsioonidest kuni EUNIC liikmeteni, kuni loomeinimeste, kunstnike ja eh, fondideni ja kohalike partneritele ja minu viimane lause, esimees, on see, et me peame kogu aeg kontrollima läbi indikaatorite ja hinnangute, kas meie strateegiat on korralikult ellu rakendatud. suur tänu! suur tänu! siis jõuame meie järgmise ja viimase eksperdi juurde, Stefan Kriis, palun pidage kinni kaheksast minutist kõneannast, kui suudate. okei okay,, thank you very much um,. Thank you very much for inviting and uh suur aitäh, et kutsusite mind siia ja nagu te olete näinud ja juba kuulnud, siis tegemist on Euroopa Konservatooriumite äh, Muusikaakadeemiate ja Muusikakoolide Liit. Was an English word. <laughs> Nevertheless, IEC is representing almost 300 meie alla on koondatud ligikaudu kolmsada Euroopa muusikaharidust pakuvat kooli, eh, kõrgkooli siis ning eh, me katame üheksakümmend protsenti eh, koolidest, mis on aktiivsed selles valdkonnas. ja lisaks on assotsieerunud liikmeid ka väljaspool Euroopat, ehk siis tegemist on organisatsiooniga, mis osaleb juba ülemaailmses võrgustikus siin ekraanil on nüüd ära toodud erinevad äh, meie missioonid, ma ei hakka neid ette lugema, minu nimi on äh, Stefan Kiis, mina olen äh, Brüsselis asuva institutsiooni juhtnik, mina olen muusikaprof-, õpetaja, olen Saksamaa muusikakooli rektor olnud pikka aega. ning tahtsin rääkida sellest, kuidas mina näen meie strateegiat meil on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta komisjoni strateegia uute kultuurisuhete poole ning seal on välja pakutud konkreetseid samme. Need on meie jaoks kõige olulisemad punktid, mis te siin näete. lisaks sellele kõnealune raport täna ajendab kogu seda valdkonda, lisab äh, uusi teemasid. siin kutsutakse üles näiteks sellele, öeldakse, et äh, kultuuril on kõike läbi väärtus, juurdepääs kultuurile ja haridusele ja õigus osaleda kultuurielus on osaks inimõigustest ja äh, kultuurisuhted naabrite ja kolmanda maailma riikidega peaksid põhinema alt üles inimene inimesele põhimõttel. minu järgmine punkt. see, mida me toetame siin dokumendis, tahaksin tervitada Silvia Kostat ja Elmar Brocki, kes selle dokumendi kallal on töötanud, tegemist on väga hea alusega meie tööks ma usun, et raporti algatajad pakutud välja konkreetseid samme, mis on nii realistlikud kui ka tõhusad. ma ei nõustu selle hinnanguga, mida siin üks parlamendiliikmetest väljendas, et tegemist on ebarealistliku pildiga. ei, minu meelest see nii ei ole, mina tunnen praegu seda, et mida rohkem Euroopat küsimärgi alla seatakse, seda enam meie kultuuriringkonna eh, liikmetena peaksime looma ühist Euroopa identiteeti ja me suudame seda kindlasti edukalt teha. üks punkt, mida tahaksin toonitada siit raportist, on Euroopa kultuuripoliitika Äh, ja selle seotus Euroopa üldise tegevuskavaga konkreetsete sammudega, see muudab juba kogu selle plaani palju tähendusrikkamaks üksikute indiviidide jaoks. kodanikud äh, ju tunnevad huvi selle vastu, mis kasvanud Euroopa Liidust saavad. ja see muudab äh, oluliseks selle ka kolmandate riikide kodanike jaoks. Nad näevad, miks Euroopa Liidu väärtused nende jaoks olulised on see tervitab seda, et siin raportis äh, tunnustatakse kunsti kui sellise väärtust, see ei ole vastuolus loova tööstuse, tööstusväärtusega, ei, vastupidi, uued töökohad äh, suurendavad äh, üksikisikute võimalusi kultuurielus osaleda, kogemusi saada ning kunst kui selline aitab rikastada igaühe elu et see tunneb äh, head meelt ka selle üle, et haridusele ning teadustööle on siin äh, ruumi tehtud ning me toetame samuti Erasmuse, äh, Creative Euroopa ning muude loovprogrammide laiendamist. järgmiseks, mida ETC tahaks muuta või lisada? ma arvan, et me peame toetama jätkusuutlikku sotsiaalset arengut ning parandama piiriülest dialoogi. samuti toetame Euroopa Liidu väärtusi. meie roll äh, eeskuju näitajana on oluline. oluline on toetada kunstilist vabadust. ma tahaksin teha ettepaneku, et kunstiline vabadus võiks olla siin dokumendis eraldi välja toodud, sellepärast et äh, Äh, mitte ainult kriitikute arvates ei ole oluline ning äh, jätkusuutlik sotsiaalne areng, vaid ka kunstiline vabadus. vabadus ei tähenda mitte ainult sõnavabadust ja kaubandusvabadust, vaid samuti üksikisikute vabadust end väljendada läbi kunsti ning loovuse järgmiseks osalus ja juurdepääs kultuuriharidusele kõigile. see ei ole üldse kaks tuhat kuusteist dokumendis välja toodud, aga ma tahaksin seda praegu mainida. praeguses raportis ma leian, et ei ole talle ka siiski piisavalt tähelepanu pööratud. tahaksin toonitada, et meie meelest haridus ja ma kasutan siin saksa sõna, haridus on oluliseks osaks. ka kutseharidus on oluline, muidugi mõista kultuuriline osalus äh, tähendab eelkõige seda, et haridus tuleb kõigile tagada. tahaksin samuti äh, siin sõna võtta nende nimel, keda siin ei ole esindatud, amatöörmuusikud, muusikakool, mitte professionaalsed näitlejad. me näeme, et need, kes saavad diplomi, osalevad Euroopa Liidu kultuuripoliitika eesmärkide saavutamises. Nemad edendavad ja vahendavad kultuurilist osalust. peaaegu kõik meie liikmed on seotud kultuuritööga klubides, sisserändajate laagrites ning paljudes muudes programmides Äh, muusikakõrgkoolid, mida me esindame, mitte ainult ei koolita professionaale, vaid äh, aitavad äh, välja koolitada ka kogukonnatöötajaid. kõige silmapaistvamad diplomeeritud muusikud mõistavad, et nad saavad sotsiaalset vastutust kanda siis, kui nad oma elevandiluutornist välja astuvad, nad üritavad inimesi aidata ning leiavad uut publikut, aitäh! suur tänu! täpselt ajaraame sisse jõudsite oma sõnavõtuga, suur tänu selle eest. nüüd tahaksin küsida, et äh, majandus- ja sotsiaalkomitee esindaja äh, härra Tsisikostas, kas olete kohal? ei ole kohal, aga meil on regioonide komitee raportöör kohal. Uh, aitäh lugupeetud esimees, raportöörid, parlamendi liikmed. tahaksin kõigepealt tänada teid kutse eest osaleda siin ja võimaluse eest regioonide komisjoni liikmena, raportöörina ning regioonide komitee liikmena ning Makedoonia esindajana siin rääkida Euroopa regioonide komitee arvamusest noorte strateegia ning äh, kultuurisuhete kohta. meie meelest on kolm võtmetähtsusega elementi, mis on eriti olulised ja ma tahaksingi neile keskenduda. esiteks, nagu ka arvamuses toonitatakse, kohalike piirkondlike omavalitsuste roll strateegilise planeerimise käigus ning samuti Euroopa Liidu rahvusvaheliste kultuurisuhete väljatöötamise raames. Nemad on lähemal kohalikule kogukonnale, me teame paremini ja põhjalikumalt seda, millised on vajadused ja millised on iga piirkonna eelised. meil õnnestub ka paremini koostööd teha ja saame seda ka otsesemalt teha oma partneritega kogukondadest ning paljudel juhtudel me näeme, et me suudame sihtmärgistutumaid äh, ja tõhusamaid programme äh, ellu viia ja saavutada käegakatsutavaid tulemusi. sellest kõigest lähtudes ma usun, et äh, kohalike piirkondlike omavalitsuste rahastamine kultuuritegevuse raames peaks muutuma lihtsamaks ja kiiremaks ja samas otsene juurdepääs koostööraamistikele ja rahastusvahenditele Euroopa Liidu temaatilist programmidest äh, peab olema miski, mis tuleb tagada ka neile kohalikele omavalitsustele, lisaks sellele Euroopa Liidu komisjoni ettepanek peab kaasama, äh, ettepanekute väljatöötamisel tuleb kaasata ka regioonide komitee juba strateegia väljatöötamisel, samuti regionaalsed piirkondlikud omavalitsused selle väljaarendamisel ning kohaldamisel, elluviimisel alati tuleb kinni pidada ka lähimuspõhimõttest. daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi liikmed, teine peamine element, mis siit arvamusest välja tuleb, mille regioonide komitee heaks kiitis, on see, et me peame veelgi tihedamalt siduma kultuuri Euroopa Liidu äh, välissuhete arenguga. seda mainiti juba ka varasemalt. me kõik nõustume sellega, et Euroopa Liidu kultuuriline mõju rahvusvahelisel tasandil on tohutu. Euroopa Liitu võib pidada lausa kultuuriliseks äh, supervõimuks. aga mina isiklikult arvan, et äh, ruumi kasvamiseks on veel kultuuridiplomaatia, kultuuridiplomaatia suhete raames. see peaks olema osaks meie koostööst teiste riikidega ja see tugevdaks veelgi Euroopa Liidu rolli ja muudaks meid äh, mõjusamaks maailma areenil. kolmandaks tahaksin täna viidata veel kultuurile kui võtmetähtsusega aspektile oluliste väljakutsete probleemide lahendamisel tänases Euroopas. paljudel juhtudel kahjuks näeme, et kult-, kultuuri nähakse pigem täiendava poliitikana või lausa luksusena ja ignoreeritakse täiesti seda, et kultuuripoliitika võib mängida otsustavat rolli. esmalt võib seeläbi äh, kergemini toime tulla raskete majanduslike aegadega, kui luuakse seeläbi ettevõtteid, toetatakse turismi, mille kaudu saab töökohti luua ja teiseks seega maandab äh, pingeid äh, sisserändajate kogukondades ja loob paremat üksteise mõistmist. kolmandaks, kultuur võib olla ka vastukaaluks äh, pead tõstvale populismile ja äärmuslusele, äärmuslusele. seda siis, kui suudame kaasata ka kõik kogukonnad mitmekesisuse äh, tunnetamine Euroopas kultuuriliselt ning samuti äh, kultuuriväärtused, millele ning üldväärtus, millele Euroopa Liit on äh, loodud, vajavad levitamist. ilmselgelt on kultuuri näol tegemist kõige tugevama ühendusega üldse liikmesriikide vahel, kodanike vahel ning toob ka kogu ülejäänud maailma meile lähemale. kultuur võib pakkuda meile kõikidele palju positiivset ja piirkonnad ja riigid, mis äh, on kultuuri keskmes, on igati positiivses olukorras, nii et äh, Euroopa Parlament ja nõukogu ja komisjon peaksid ära kasutama erinevate piirkondade ning äh, regioonide kultuuri spetsiifilist olukorda. suur tänu! pean vabandama, ütleb esinaine, et majandus- ja sotsiaalkomitee kolleeg äh, härra Jahir on siin, kolm minutit on teil kõneaega, sellepärast et me oleme tegelikult äh, juba ajast üle läinud ja väga palju on veel täna vaja rääkida siin, aga teil on sõna, palun. aitäh, proua juhataja väga sümboolne, alustate itaallasega ja lõpetate itaallasega. ega ma väga pikalt ei räägi meiega on konsulteeritud, me oleme oma vastavat raportit lõpetamas ja mais läheb see meie välisasjade komisjoni ja meie täiskokku. oleme täiesti nõus selle raporti põhipunktidega, me oleme nende kahe raportööriga juba pisut koostööd teinud, nad Ähm, osalesid meie, äh, meil ühel debatil, mis oli väga elav ja mille me organiseerisime kuskil kuu aega tagasi. kultuuri tundmus on rahu, jätkusuutlikkuse ja muudegi asjade tagatis. sellega on võimalik edendada Euroopa Liidu põhieesmärke, edendada rahu, põhivaetusi ja inimeste heaolu, see on aluslepingu artikkel kolm. tegelikult sellest küsimusest tuleks minna pisut kaugemale. praegu on räägitud strateegia vastuvõtmisest ja, ja sellega edasiminekust, aga väga oluline on ka rakenduskava. teiseks, see ei, ei tohiks olla mitte ainult nii-öelda pehme jõud, aga see peaks olema ka lepitamise ja rahuvalve vahend kultuuripoliitika siis. ja see tähendab seda, et kultuuripoliitika peab figureerima absoluutselt kõikides Euroopa Liidu läbiräägitavates uutes lepingutes. kolmandaks, arvame, et kultuuri tuleb pidada jätkusuutliku arengu neljandaks sambaks. kodanikuühiskond, järgmine punkt nemad juba edendavad kultuuri, aga tegelikult Euroopa Liit peaks aitama kaasa struktureeritud kodanikuühiskonna ehitamisel kultuurivaldkonnas ja sellepärast kutsumegi üles korraldama kultuuriteemalise kodanikufoorumi. sellepärast, et siis on võimalik kõikidel nendel asjaosalistel oma hääl kuuldavaks teha kuues punkt on absoluutselt põhjapaneva tähtsusega, et raamistik ja vahendid selle strateegia elluviimiseks tuleksid Euroopa Liidult. ja täienduseks peaksid olema ka ressursid, siin on juttu olnud Horizon kakskümmend kahekümnest, Erasmusest ja nii edasi, mille vahendeid tuleks suurendada. ja veel, peame investeeringuid kultuuri tohutuks mm, kasuteguriks propagandaga võitlemisel rahvusvahelistes suhetes. ja veel, arvame, et on väga oluline, et mõeldaks mitte ainult kultuuriõigustele, aga ka kunstilise väljendusvabaduse peale, et need peaksid kuuluma lahutamatult kokku inimõigustega. suur aitäh! suur tänu! ka selle eest, et pidasite kõneajast kinni. ja nüüd tundub, et oleme oma kuulamise lõppu jõudnud, aga komisjoni poole pöördun siiski ka ja küsin, et kas teil on äkki midagi lisada? tundub, et ei ole. siis küsin raportöörilt, härra Prokk, kas teie tahate midagi öelda? ei, vabandage muidugi. laud Hirschra ja palun, teil on sõna. suur aitäh! mina olen kult-, äh, kultuuripoliitika üksuse esindaja. me hindame väga kõrgelt parlamendi toetust. me teadvustame ka seda, et parlamendil on tegelikult olnud nii-öelda juhtroll selles eeltöös me arvame, et meie ühise teatise põhikontseptsiooniks on see, et kultuuri teed mööda saab jõuda paremate rahvusvaheliste suheteni. on vaja koos tegutsemist ja vastastikust mõistmist ja seepärast ma sooviksingi omalt poolt kinnitada nendele, kes kartsid, et äkki me naaseme vanas stiilis kultuuride diplomaatia juurde. ei, kindlasti mitte me räägime nüüd äh, sellest uuest lähenemisest vastastikustes kultuurisuhetes. ma ei tea, kas kolleegid soovivad veel midagi lisada? jah, teen hästi lühedalt. mina olen üksuse juht ja tegelen mm, arengualase koostöö peadirektoraadis mm, kultuuriküsimustega siin raportis on väga palju olulisi asju. paljudest sõnavõttudest on ähm, kumanud läbi ka kahekümne kaheksas punkt, kus on juttu nii-öelda kaitsetutest mm, kogukondadest, me peaksime seda rõhutama, et kui on tegemist konfliktiga, konfliktiolukorraga, siis taolises olukorras võib kultuur olla väga oluliseks vahendiks, millega aidatakse üles ehitada kogukondi või, või sõlmida nendevahelisi sidemeid. ja, suur tänu veel kord, suur aitäh kõikidele ekspertidele, suur aitäh, et ka regioonide komitee oli kohal ja ka majandus- ja sotsiaalkomitee esindaja suur aitäh ka selle suurepärase diskussiooni eest, mille saime pidada siin pärastlõunal. Elmar Brokk on juba kahjuks lahkunud, aga küsin, Julie Ward, teie käest, kas äh, Silvia Kostanahas äh, tahaksite midagi öelda? ma arvan, et ma võiksin öelda, et Silvia oleks olnud väga rahul nende, selle tänase aruteluga, kui ta oleks siin saalis olnud, sellepärast et oli tunda tõelist sellist koostöövaimu. kuulisime seda erinevatelt äh, fraktsioonidelt äh,, erinevatelt komisjonide esindajatelt ja nii edasi. ehk teiste sõnadega, me ei tohiks tegutseda isolatsioonis see ei ole mingisugune nii-öelda pelk lisand, see peaks olema osa kõikides meie tegevustes, nii-öelda tuumiktegevus ja raportöör kindlasti suudab leida head kompromissid ning olla väga kaasav. ja ma sooviksin ühtlasi tervitada ja tänada neid väliseksperte. ja tahtsin omalt poolt öelda, et see Euroopa Muusika Kõrgkoolide assotsiatsiooni töö on mind väga liigutanud, ma olin hiljuti kõnelemas nende peaassambleel ja nad teevad vapustavalt head tööd pagulastega, nii et on oli väga suur rõõm teid siin näha. südamest suur tänu ja meie eelmise presidendi Johannes Rau tsitaadiga lõpetan, et kultuur ei ole mitte vahukoor torri peal, vaid hoopis pärm tainas. minu arust on see väga sobiv ja see mitte ainult ei räägi mitte Euroopa kultuuripoliitikast, vaid ka välissuunal äh, kultuuripoliitikast äh, veidike pärmi, taine sees oleks ilmselt väga hea sellele küpsetisele. nii et äh, ma arvan, et selle algatusraportiga oleme teinud hea alguse ja meie välisasjadega tegelev volinik on ka päri nende asjadega. suur aitäh teile kõigile panustamast ja ma arvan, et me oleme tõesti väga heal ühisel teel üheskoos ma tahaksin tänada raportööre ja variraportööre, soovin teile häid arutelusid, häid kompromisside sõlmimisvõimalusi ja siin või seal, aga igal juhul kolmandal mail näeme me ennast üksteist taas ühtsel koosolekul ja nüüd sellega seoses Välisasjade Komisjoniga ühtse koosoleku lõpetame ja jätkame ainult kultuurikomisjoni koosolekuga siit edasi ja kui ma nüüd aru saan õigesti, siis oleme jõudnud päevakorrapunkti juurde number üheksa. siin räägime me Euroopa elektroonilise kommunikatsiooni koodeksist äh, ülevaatamine. komisjon on väga kõikehõlmava äh, õigusalase ettepaneku teinud, mulle tundub, et see on kakssada seitsekümmend kolm äh, lõiget lausa, ei ole üldse vähe seda mitte ITRE komisjon on juhtkomisjoniks eh, ja IMCO-l on ka omad pädevused ja meie kultuurikomisjonina arvan, paneme ka oma arvamuse siin kokku ja ma tahaksin kõike paluda, kes saalist ära lähevad, teha seda võimalikult kiiresti ja võimalikult vaikselt, niimoodi, et me saaksime oma tööd jätkata. raportöör on kolleeg Maltese ja ma annan talle kohe ka sõna. ja palun, et ei räägiks kauem kui viis minutit, sellepärast et kaks päevakorrapunkti on veel, et koordinaatorite koosolek tuleb veel otsa ja siis vaatame, kuidas edasi